samal ajal me peame ka mõistma, et on lõhe tootmissüsteemide ja transpordisüsteemide vahel ja seetõttu me peame toetama kohalikku rohelist tootmist. suur tänu, kolleeg Kutaš. järgmisena kaheks minutiks kolleeg Peada. suur tänu